Uh, niisiis, kallid kolleegid, kuna välisasjade komisjoni president ei ole veel kohale jõudnud, siis paluti mul istungit juhatada, ma ei tea, miks just mina, kas ma olen väliskomisjoni kõige vanem liige või? ise otsustage, miks just mind valiti seda istungit juhatama. igatahes ma loodan, et meie esimees Elmar Brokk jõuab ka kunagi siia. mul on väga hea meel tervitada äh, Ahmed bin Mohammed Al-Jarvani, kes on Araabia parlamendis spiiker, tere tulemast meie välisasjade komisjoni ning kõike, kõigile neile teistele tähtsatele ametnikele, kes teid saadavad, sealhulgas ka suursaadikule ma palun, et te edastaksite meile selle info, mida tahate edastada, siis järgneb sellele arutelu ning loodetavasti jõuab vahepeal ka esimest kohale ja siis ma lähen jällegi oma tavalisele kohale siin saalis, niisiis äh, teil on sõna. aitäh. Äh, daamid ja härrad, äh, lubage mul sõna võtta araabia keeles, sest et mul on lihtsam oma emakeeles kõnelda بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة tere, äh, süda, äh, tere teile kõigile, daamid ja härrad, mul on väga suur au olla siin äh, koos oma kolleegidega, kohtuda teie komisjoniga Äh, selle koostöövisiidi raames. me loodame, et tegemist on äh, regulaarsete külaskäikude algusega, äh, tal ja, toimuvad regulaarsed visiidid Euroopa Parlamendi ja Araabia Parlamendi vahel ning tahaksin äh, siis äh, täid, tänada selle eest, et te meid siia täna kutsusite ja ma loodan, et siis tänane kohtumine on esimene äh, paljudest äh, järgnevatest kohtumistest, kus me saame siis oma tegevust kooskõlastada, kõnelda ühistest huvidest ähm, ning tugevdada oma sõpruse sidemeid ning seeläbi ka tugevdada sidemeid oma rahvaste ja oma juhtide vahel. meie Äh, Araabia riikides praegu üritame oma institutsioone üles ehitada, e, iseäranis Araabia parlamenti ja meie jaoks on väga olulised institutsionaalsed suhted äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega, ka äh, Euroopa institutsioonidega ja eelkõige regionaalsete parlamentidega ja kõige olulisemaks on loomulikult suhted Euroopa Parlamendiga, nii et, et me tõesti ootame teilt igati toetust. ma loodan, et te olete nõus sellega, kui ma ütlen, et Euroopa Liit Äh, on, Euroopa Liitus seovad ähm, Araabia maailmaga majandushuvid ja ka mõned ja ka muud huvid. Äh, meil on väga palju partnerlussidemeid, äh, meil on vabakaubanduslepinguid erinevad, teil on vabakaubanduslepinguid erinevate Araabia riikidega. selliseid Eh, selle tõenduseks on näiteks ka eh, assotsiatsiooni ja partnerluslepingute allkirjastamine terve rea Araabia lepi, Araabia riikidega ning eh, samuti on allakirjutamisel mitmed vabakaubanduslepingud ja see on kooskõlas siis Barcelona protsessiga Äh, kõigi nende koostööprojektide eesmärk on tugevdada meievahelisi sidemeid, koostööd Pärsia lahe riikidega näiteks. ma arvan, et meie äh, rahvaesindajatena äh, peame mitte üksnes neid samme ellu viima, vaid peame neid ka kindlustama, tugevdama ja ellu rakendama. Äh, kõik äh, see, mis siis nendes kahepoolsetes kokkulepetes kirjas on. daamid ja härrad, kallid kolleegid, me jälgime väga tähelepanelikult, millised on Euroopa Parlamendi seisukohad, millised on teie komisjoni seisukohad. Äh, teie komisjonis käsitletakse Araabia maailmaga seonduvaid olulisi teemasid eelkõige äh, Lähis-Idaga seonduvad, Iisraeli-Palestiina konfliktiga seonduvad ning kõigi selle koostöö aspekte. ma tahaksin teile öelda, et meil on ühised eesmärgid, meil on ühised huvid. see on täiesti selge ning me loodame, et meil äh, õnnestub äh, ühiselt ellu rakendada ühiseid väärtusi, võrdsust näiteks Äh, äh, humanistlikke väärtusi, äh, sotsiaalseid ja majandushuve ning me kõik tahame teha lõpu diskrimineerimise, rassi, usu või keele alusel. me leiame, et kõigil rahvastel on õigus jõukusele, vabadusele valida ise oma riigikorda ning me mõistame hukka igasuguse okupatsiooni ja äh, samuti Iisraeli okupatsiooni Palestiina aladel. Äh, julgeolek on meie kõigi jaoks väga oluline ja eriti äh, teatud piirkondades, nagu näiteks Lähis-Idas, me peame tegema kõik selleks, et me saaksime edendada läbirääkimiste protsessi et äh, äh, aidata kaasa ülemaailmsele desarmeerimisele, poliitiliste ja rahumeelsete lahenduste leidmisele. ma arvan, et äh, meie äh,, meil on ühised väärtused, ühised huvid äh,. mis puudutab nüüd Süüria küsimust, äh, siis ma arvan, et äh, Araabia äh, riigid, Euroopa riigid on astunud samme selleks, et sundida Süüria režiimi arvestama rahva soovidega. me oleme praegu aga tunnistajaks sellele, kus äh, Süüriale avaldatakse äh, üha rohkem survet väljastpoolt ning selle tulemusena kannatab Süüria rahvas meie toetame Süüria rahva püüdlusi, aga kahjuks hetkel äh, peaaegu iga päev äh, äh, relvastatud äh, rühmitused panevad toime vägivallategusid, inimesed on sunnitud riigist põgenema ning tõesti konfliktil ei näi olevat lahendust. ma pean tunnistama, et kahjuks ongi selliseid osapooli, kes soovivad, et see kriis jätkuks, sest see on nende huvides nii et, et me peaksime kõik olema väga ettevaatlikud ja äh, hoolitsema selle eest, et sellised konfliktid ei põlistuks. Äh, äh, selline konflikt stabiliseerib, destabiliseerib regiooni, samuti majanduse arengut, mõjub halvasti ka naaberriikidele Äh, ja see mõjub halvasti ka meie majanduspartneritele Euroopas, nii et, et me peame tegema kõik selleks, et teha lõpp sellele konfliktile ja hoolitseda selle eest, et kõik osapooled äh, lõpetavad äh, vägivallategevuse. me tõesti peame tegema lõpu ka sellele humanitaarkriisile ning äh, Äh, vaja on üleminekuperioodi, mille jooksul tapatalgud äh, armee poolt lõpetatakse ning üritatakse leida ülemaailmset poliitilist lahendust, mis on kooskõlas Süüria rahva legitiimsete püüdlustega. on äh, vaja toetada neid legitiimseid valikuid, mida Süüria rahvas teeb, nad soovivad mitmeparteilist süsteemi oma, oma riigis. ma arvan, et see Äh, me peaksime siis äh, selle, äh, edastama väga selge sõnumi selle kohta, mida me arvame Süüria rahva legitiimsetest püüdlustest. ma tahaksin öelda, et koostöö meie ja teie vahel on laienenud, meil on ühised huvid tsivilisatsiooni tasandil, sotsiaaltasandil, majanduslikul tasandil ja meid ühendab ka Vahemeri Äh, Euroopa ühiskond ja Araabia ühiskond on väga suured ühiskonnad ning me peame tegema koostööd, elama külg külje kõrval ning ma arvan, et on äh, sellega seoses äh, väga oluline, et me ka ühiselt väljakutsetele vastu astuksime. me tahaksime, et teil oleks väga selge, selge seisukoht, et te toetaksite mm, äh, meie, meie seisukohta, mille kohaselt välisriigid ei tohiks Araabia riikide probleemidesse sekkuda. igatahes tahaksin teid tänada selle tähelepanu eest, millega te minu sõnavõttu kuulasite ja tahaksin tänada ka komisjoni esimeest ja ma loodan, et meie koostöö on viljakas. tänan tähelepanu eest. aitäh aitäh, härra spiiker, selle sissejuhatuse eest ja nüüd saab sõna härra Tänok. aitäh, president, esimees, ma ei äh, uskunudki, et mina esimesena sõna saan, minu fraktsiooni jaoks on see suur au. tere tulemast, härra spiiker, mina olen üks äh, äh, Pärsialahe koostööriikide sõprusrühma rajajaid. mind huvitab väga, mis toimub Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas Äh, Araabia kevad, äh, Lähis-Ida rahuprotsess on mulle väga südamelähedased teemad. ma olen siin parlamendis olnud juba neliteist aastat ja ma usun, et äh, parlamentaarne mõõde on väga oluline kõigi täidesaatev võimude jaoks, see annab protsessidele suurema läbipaistvuse legitiimsuse ning ka järelevalve selle üle, mida valitsused teevad. ma olen suure huviga vaadanud, kuidas Araabia liiga on, mõju on kasvanud Äh, see liiga on olnud äh, tõesti väga oluline näiteks Liibüa sündmuste puhul, mis äh, võimaldasid, mille tulemusena riik diktaator Gaddafist vabanes. ma loodan, et teie parlament annab samuti oma panuse arutelude kujundamise ja mõjutamise nii Araabia riikides kui ka maailma areenil meie parlamendil on olnud väga tugevad sidemed paljude teiste riigiüleste parlamentaarsete organitega mina näiteks äh, esindan meie parlamenti NATO parlamentaarses assamblees ja üsna peatselt äh, meil luuakse ka delegatsioon äh, Euroopa Nõukogu parlamentaarse assambleega suhete arendamise jaoks. ma olen Ladina-Ameerika parlamentide delegatsioonis olnud, eile toimus väga suur Euronesti kohtumine, see ühendab siis kuute idapartnerluse riiki ning minu Armeenia kolleegid ütlesid, et esimest korda oli neil võimalik maha istuda ja mõistlikku arutelu pidada oma Aserbaidžaani kolleegidega, nii et, et tihtipeale need inte, need sellised parlamentaarsed assambleed pakuvad võimalust ka vaenulikele riikidele ja nende parlamendisaadikutele omavahel suhelda nagu te teate, et Euromedi parlamentaarne assamblee on väga ka era, eriline, sellepärast et seal on koos nii Iisraeli parlamendisaadikud kui ka äh, äh, lähi, teiste Lähis-Ida riikide saadikud ja kui ma käisin möödunud aastal Etioopias, siis ma nägin äh,, kuidas Euroopa Parlament toetab nii rahaliselt kui ka nõuannetega Pan-Aafrika parlamenti, mis on, tegutseb Aafrika Liidu juures nii et, et ma arvan, et me tõesti saame väga palju teha, üksteiselt õppida õpp,, meie saame õppida teie parlamendilt, teie meilt meie oleme ainulaadne organ, ma arvan, et me oleme suurim äh, riigiülene otsevalitav organ äh, maailmas ja mul on väga hea meel, et ma olen väga uhke, et ma selle liige olen, aitäh. Äh, kuigi ma olen jah, Briti konservatiiv ka. ma tahaksin teile esitada ka mõned küsimused Äh, üks teema, äh, äh, mis, millest aasta äh, alguses palju räägiti, aga nüüd enam mitte, see on Araabia rahualgatuse üheteistkümnes aastapäev. see on siis e-, algatus, mille eesmärk on Iisraeli ja Araabia riikide rahuprotsessi tagant lükata. kas selles vallas on mingeid uusi uudiseid, ma tean, et Obama tahtis äh, äh, siin midagi ära teha. eile toimus väga huvi-, langetati väga huvitav, aga ka vastuoluline etsus, otsus lõpetada Euroopa relvaembargo Süüria režiimi suhtes. minu koduriik ja Prantsusmaa olid selle embargo tühistamise taga. Euroopa on selles küsimuses väga lõhestunud. kas teie arvates on see hea, et embargo tühistati? kas, kas on võimalik, et et need relvad ei satu valedesse kätesse ja et need Genfi kõnelused, kas te usute, et Genfi kõnelused, mida, mille taga on ameeriklased ja venelased, on läbimurdeks ja võib-olla viivad režiimi muutuseni Süürias ning veel üks äh, küsimus, mida eile ei arutatud, aga mida küll peatselt arutama hakatakse, kas Hezbollah Eh, just nimelt see Hezbollah eh, sõjaline tiib, kas see pannakse Euroopa Liidu terroristide musta nimekirja? Te teate, et Bulgaarias eh, pandi toime rünnak Iisraeli turistide vastu, samuti Küproses ilmselt oli üks intsident, mille taga oli Hezbollah ja isegi prantslaste suhtumine Hezbollahsse hakkab muutuma. ja kuigi Hezbollah on Liibanoni valitsuses, siis äh, millisel määral mõjutaks äh, see olukorda, kui äh, Euroopa Liit paneks Hezbollah terroristide nimekirja, kas see tekitaks teie jaoks näiteks probleeme, aitäh? Das Waffenexportverbot ist nicht aufgehoben worden, sondern nicht verlängert worden. Aitäh, härra Tõnok. Relvaembargot ei ole kaotatud, aga seda ei ole pikendatud ka. Härra proua Neits, äh, lugupeetud Araabia parlamendi spiiker, me oleme juba äh, lühidalt kohtunud ja kõnelesime siis prantsuse keeles, jätkan ka praegu prantsuse keeles. kõigepealt tahaksin teile öelda meie parlamendi nimel ja oma fraktsiooni liberaalide nimel tere tulemast. tahaksin teile esitada järgmise küsimuse. juba mõned kuuled on mind huvitanud see, kas Araabia liiga islamiriikide konverents, Pärsia lahe riikide nõukogu tähendab, kõik need riigiülesed organid, kus on esindatud Araabia maade valitsuste liikmed, parlamentide liikmed, ma ei, ma ei tea, kas see on nüüd just hea või mitte aga ma tahaksin küsida, kas kuidas nemad näevad seda konflikti sunniitide ja šiitide vahel? minu arvates on tegemist konfliktiga, mis äh, Äh, kas see võimaldaks, äh, seda konflikti oleks võimalik kuidagi lahendada, nii et, et moslemid saaksid rahumeelselt külg külje kõrval elada ning kas te näete mingit võimalust äh, välja töötada mingeid meetmeid, mis muudaks selle konflikti vähem vägivaldseks ning võimaldaks lõpuks leida ka mingi lahenduse, sest mulle näib, et täiesti kindel see, et moslemid ise äh, on ju äh, selle konflikti kõige suuremad, äh, need, kes selle konflikti läbi kõige rohkem kannatavad, nemad on ju, ju need, keda, kes kogu aeg surma saavad ma, me tahaksime teid küll aidata, aga ma ei tea, kas meie väga paljudel põhjustel oleme just siin kõige paremad aitajad, aga tahaksin teada, mida teie asjast arvate, aitäh. Thank you and welcome uh,, Mr. suur aitäh ja tere tulemast, härra president. mina olen nõus nende kolleegidega, kes rõhutasid seda, kui oluline on Euroopa Parlamendi roll, teie parlamendi rolli tõhustamises, rõhutades erinevate parlamendiliikmete rolli. ja sellega seoses ma tahaksin küsida teie käest äh, teie rolli puhul väga asjakohast küsimust, ma eeldan. eelmisel nädalal või tegelikult sel nädalal, ütleb kõneleja, toimus Freedom House'is maailma meediavabaduse ja vaba eneseväljenduse raporti tutvustamine ning Araabia riigid tulid seal väga ilusti välja. vaba meedia on loomulikult õigusriigi ja aruandluskohustuse jaoks kõige olulisema tähtsusega. mida te arvate, mida võiks teie parlament teha selles osas, et meediavabadus teil paraneks? teine valdkond, mille me oleme Euroopa Parlamendis hiljuti, täpsemalt eelmisel nädalal vastu võtnud, nimelt resolutsioon, mis puudutab vahendite taastamist. ühesõnaga, me peame aitama araabia riikidel tagasi saada kõik need varad, mis varasemad diktaatorid neilt röövisid. mõned nendest varadest on meie äh, riikides pankades, aga mitte kõik, mõned on ka Araabia riikides, Araab-, Pärsia lahe riikide pankades ning ma tahaksin teada, mida kavatseb äh, Araabia parlament teha eesmärgiga aidata neil riikidel need varad tagasi saada. mõnedele riikidele on see väga oluline majanduslikult, aga nii ehk naa on tegu õigusliku küsimusega. Nad loomulikult vajavad, sest need riigid vajavad kõikvõimalikku toetust, eriti samal ajal, kui me näeme väga veidraid asju toimumas. hiljuti üks Kuveidi ettevõte võitis arbitraažikohtus Liibüa vastu protsessi, kus käsitleti Gaddafi režiimi ajal röövitud varasid. see on suhteliselt perversne juhtum, see ei läinud küll õigesti niisiis ma tahaksin küsida, mida kavatseb Araabia parlament teha selles küsimuses ja järgmine punkt Süüria. ÜRO Peaassamblee sekretär oli meie juures eelmisel nädalal ning ta ütles, et ta kardab, et Süüriast saab teine Afganistan, Afganistan keset äh, Lähis-Ida. vaadates Süüria konflikti, seal on tegelikult järjest rohkem ja rohkem tekkimas nagu kohalikke konflikte, aga samas on ka pidevalt äh, konfliktid šiitide ja sunniitide vahel, nii et kuidas te hindate seda Süüria olukorda? Äh, suur aitäh ja härra spiiker, teil on sõna. suur aitäh, härra äh, esimees في الواقع أنا أشكركم جزيلا على هذه الأسئلة المهمة ma tänan kõigi nende küsimuste eest, tegemist on väga oluliste küsimustega. sellised küsimused ongi meie kahe parlamendi vahelise koostöö aluseks. me loodame, et meie kahe parlamendi vahel tekib tõeline partnerlus selleks, et me saaksime leida lahendusi ning saavutada selliseid tulemusi, mis on kõigile osapooltele kasulikud. vastuseks küsimusele, mis puudutab rahuprotsessi Lähis-Idas. meie Araabia maailmas omame rahuplaani, me oleme rahu poolt, meie usk, meie traditsioonid tuginevad rahule. rahu on meie usk niisiis me oleme alati kõigi nende Araabia maailma liidrite taga, kelle eesmärgiks on Iisraeli-Araabia konflikti lahendamine ning äh, me peame rahualgatuse juurde tagasi tulema. me oleme veendunud, et kahe riigi lahendus on õige, me oleme veendunud, et Palestiina rahval on õigus elada oma riigis, kus nad tunnevad ennast turvaliselt, millel on kindlad piirid mis puudutab rahuprotsessi, siis me toetame seda protsessi ning kui Araabia parlament äh, peaks äh, olema kohal läbirääkimistel, siis me oleme selleks valmis, nendel, me oleme valmis nendel läbirääkimistel osalema ning oleme valmis seda protsessi toetama. mis puudutab relvi ja embargo tühistamist äh, Süüria vastu, siis me sooviks, ei sooviks, et et sellised ähm, massihävitusrelvad äh, satuksid äh, Süüria kätte. Äh, Süüria valitsusväed tapavad naisi, lapsi, noori ja sellesse suhtub meie parlament väga hukkamõistvalt, me oleme sõja vastu, me toetame rahulole-, rahumeelset lahendust, aga me leiame, et ei maksa lihtsalt loota osapoolte heale tahtele, on vaja tegusid. juba kaks aastat on Süürias sõda ning me ei tea veel täpselt, kui äh, kaua see sõda veel kestab. Äh, on äh, Äh, selles konfliktis on äh, osapooli, äh, kelles Araabia maailmas väga hästi ei suhtuta ning kes ei hooli ei araablaste ega eurooplaste huvidest. Nad destabiliseerivad seda piirkonda ning selline käitumine ei ole kasuks meie ühistele huvidele. ja see pole kasuks ka rahvusvahelisele rahule. niisiis sõja jätkumine Süürias Äh, vägivald äh, loob pinda ka terrorismile. me oleme äh, toetamas kõiki neid osapooli, kes üritavad leida sellele probleemile lahendust. loomulikult on lahendus Süürias endas, aga välised välisosapooled, nagu näiteks Euroopa Liit, Euroopa Parlament, USA, saavad samuti eh, mängida väga olulist rolli, positiivset rolli selles protsessis. kui me ütleme, et eh, me korraldame kohtumise eh, ja ootame ära härra Obama teise mandaadi, siis tegelikult me oleme oodanud liiga kaua president Obama teine mandaat ei ole tegelikult mingeid häid tulemusi andnud. kas me hakkame nüüd veel ära ootama ka, kuidas läheb, lähevad Iraani valimised? kas ootame ära, kuni ametisse määratakse uus Iraani president? ja alles siis hakkame vaatama seda küsimust, millega juba nii pikka aega ei ole te tegeldud. meie oleme sellise lähenemise vastu sajad ja tuhanded inimesed on äh, Assadi režiimi läbi kannatada saanud, mis, äh, ja ma räägin siin ka relvadest, Iraani ja Vene päritolu relvadest. mis puudutab Hezbollah'd, äh, vastaksin nendele küsimustele, mis mulle Hezbollah kohta esitati. meie Araabia maailmas ning Araabia parlamendis oleme moslemid sunniidid, šiiidid, kristlased, äh, me kõik äh, esindame Araabia maailma aga meie ei soovi, et teised osapooled äh, tuleksid meid õpetama. me oleme igasuguse sekkumise vastu, tulgu see Iraanist, Euroopa Liidust, USA-st. Äh, kõik äh, see võib tekitada vägivalda Araabia maailmas ja selle vastu me oleme, mis puudutab nüüd Hezbollah'd, siis äh, kolm kuud tagasi Araabia parlament juba teatas, et sõja jätkumine Süürias võib viia selleni, et ka teised osapooled sellesse sõtta sekkuvad. ka Liibanoni on Süüria sündmused mõjutanud Süür, Süüria sõda on ka Liibanoni mõjutanud Äh, Liibanon on Araabia maailma jaoks väga oluline riik ja ilmselt väga oluline riik ka Euroopa jaoks. ka meie ei soovi, et Iraani või Iraaki sellesse sõtta kisatakse või et Jordaania sellesse sõtta kisutakse. Äh, tegemist on Süüria naaberriikidega ning meie araabia rahva esindajana äh, kutsume teid üles meiega liituma Teie kui Euroopa Parlamendi saadikud äh, aidake meid äh, rahvusvahelisel tasandil. Teie hulgas on Julgeolekunõukogu liikmeid, äh, aidake meil teha jõupingutusi selleks, et lõpetada see sõjamasin Süürias. meil on vaja alustada tõelist dialoogi, see sõjamasin tuleb peatada ning Süürias peab algama dialoog, aitäh nüüd, mis puudutab ühist äh, tegutsemist, äh, siis äh, meie Araabia riigid oleme partnerid, meid seovad Euroopaga pikaajalised suhted, suhted, mida me üritame tugevdada ja arendada ning toetada ning seda kõike oma rahva huvides meie ja teie kodanike huvides, ka tulevaste põlvkondade huvides. meid seovad kaubandussuhted, poliitilised suhted, kultuurisuhted. me oleme siin selleks, et neid suhteid tugevdada ning arendada ning me tahame äh, teha tihedat koostööd äh, oma äh, sõpradega Euroopa Parlamendis. me tahaksime, et meil oleks koostöömehhanism, me tahaksime luua ühte komisjoni või kontaktrühma, mis tugevdaks siis meievahelist koostööd ja aitaks siis esindada Araabia huve Euroopas ja Euroopa huve Araabia maailmas. me sooviksime, et info Äh, oleks esitatud õiges kontekstis. meedia äh, võib-olla rõhutab äh, liigselt osasid asju ja jätab teised asjad tähelepanuta. Araabia parlament võib mängida väga olulist rolli just nimelt selleks, selles, et edastada õiget ja head informatsiooni. nüüd, mida mainis proua, selle kohta, mida ütles proua Koomes USA-s ja Euroopas on eelmise režiimi varasid. mis puudutab nüüd Araabia maailma, siis Araabia parlament ei, Araabia parlamendi poole ei ole pöördutud küsi-, palvega seda probleemi kaaluda. oma mandaadi alguses me keskendusime tähelepanu, keskendusime just nendele küsimustele, mis meid ühendab ja mis ühendab Araabia maailma ning äh, oleme läinud kaugemale kõigest sellest, mis meid eraldab. oleme kehkendunud sellistele küsimustele, mis tugevdavad suhteid Euroopaga, Aasiaga ja teiste regioonidega. ma tahaksin veel kord kinnitada, et me ei soovi äh, segadust, me ei soovi esitada selliseid küsimusi, mis äh, võiksid tulla kõigi ühishuvidele kahjuks meie teeme koostööd rahus, teeme koostööd teiega, Euroopa Liiduga, me oleme siin teie hulgas selleks, et avada võimalusi koostööks meie kahe kontinendi vahel, aitäh! suur aitäh, härra spiiker! mina olen igati nõus sellega, et me peaksime tugevdama sidemeid teie parlamendiga ja et me peaksime arendama teiega dialoogi, rääkima konfliktidest ning kindlustama selle, et kvartett ja Araabia liiga omavahel tihedamat koostööd teeksin. minu arust see tähendab ka seda, et me peaksime avama parlamentaarseid kanaleid, suhtlemiskanaleid, siis me saaksime paremini mõjutada protsesse. Te väljendasite ka üsna selgelt, kui oluline on see, et kriis ei liiguks ühest riigist teise ja ei muudaks nõrgaks ka teisi riike, mis võib juhtuda näiteks Liibanoni või Türgiga praeguses olukorras. on selge, et need kriisid ei jää automaatselt ühte ühte riiki, neil on kalduvus üle riigipiiride välja ulatuda ja sellepärast on mul väga hea meel, et me saame täna seda arutelut pidada. Äh, ma tean, et te rääkisite ka president Schulziga ning ma eeldan, et see kõik tähendab, et me saame tugevdada omavahelisi suhtleid ning aitab meil viia ellu ka need ülesanded, mida me peame tegema kõik oma kodanike heaks. niisiis, mul on väga-väga hea meel, et teie ametiaja esimese poolaasta jooksul eh, minu arvates teid eh, valiti aast, ametisse kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, niisiis mul on väga hea meel, et te juba esimesel ametisoleku poolaastal tulite meie ju, meie juurde eh, ning et te loodetavasti annate ka meie soovid ja seisukohad edasi teie parlamendi välissuhete komisjonile, samuti ma loodan, et me loome omavahel suurepärased töösuhted. suur tänu, et olite meie juures. Nein. Nein. Die sind mal im Büro. Das auch nicht mehr. Haben wir, haben wir. Si vous nous permettez, on va Die komen we graag donner... zeggen. Die komen we graag zeggen. Ja. Maar dan denk ik... Okay, we'll give you a gift from the Arab Parliament yeah. to have it to your, uh, your desk for a meal. Thank you. Okay. This is the right one. Arab Parliament. Oh. Okay. Yes.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

Kolleginnen und Kollegen. Kolleegid. nüüd tahaksin öelda tere tulemast härra Martin Koblerile, kes on ÜRO eriesindaja Iraagis suur tänu veel kord teile, et te saite täna meiega kohtuma tulla. me teame, milliste raskustega maadleb Iraak, me teame, millised raskused seisavad teie ees. ja pean tõdema, et me hindame kõrgelt ÜRO töid ja tegemisi Iraagis ja teie isiklikku tööd ja panust viimastel aastatel Äh, kui ma ei eksi, teie mandaat hakkab varsti lõppema ja te vaatate juba ringi, otsides uusi ülesandeid. ja ma loodan, et ja ma usun, et äh, tuleviku jaoks soodsate tingimuste loomine ei ole sugugi lihtne ülesanne. viimase viie aasta kõige äh, surmade rohkem aas-, kuu oli aprill kui toimusid konfliktid erinevate kogukondade vahel. ainuüksi aprillis sai surma mitusada tsiviilisikut. ja seetõttu äh, võime oletada, et see on teatud mõttes seotud ka Süüria konfliktiga, konflikti valgumisega üle piiride ja pinged piirialadel ei muuda konflikti lahendust lihtsamaks. me peaksime pöörduma kõikide poliitiliste ja usujuhtide poole üleskutsega lõpetada vägivald Iraagi tsiviilisikute vastu, me peame tegema lõpu sellele. ja nüüd saab sõna härra Kobler. suur tänu, härra esimees ja ma lähen üle nüüd ÜRO ametlikule keelele, inglise keelele. suur tänu küllakutse eest. ma olen siin teist korda, ma käisin siin ka aasta tagasi ja mul oli ka siis au teiega kohtuda. selle viimase aasta jooksul on aset leidnud üsna palju sündmusi, nagu te oma sissejuhatuses ütlesite. Iraak on praegu teelahkmel ja tahan kohe alguses öelda, et see tekitab mulle suurt muret. ma olen muret sellepärast, et riik on tõepoolest teelahkmel ja oht äh, Ähm, tagasilangeda minevikku on suur, ma olen näinud seda minevikku, kui ma olin Iraagis suursaadik aastal kaks tuhat kuus, kakskümmend seitse, mitte keegi ei soovi, et korduks see brutaalne kodusõda ja vägivald üksteise suhtes. vägivalla eskaleerumine tekitab muret. üleeile äh, Bagdadi tänavatel sai surma kaheksakümmend viis inimest, eile kakskümmend seitse inimest ja sellele tuleb lõpp teha, nagu te ütlesite, härra esimees. on väga oluline pöörduda poliitikute poole sellise üleskutsega, sest poliitikute ülesanne, kohustus on lõpetada verevalamised riigis ja äh, äh, seda peaksime tegema mitte ainult meie, vaid rahvusvaheline üldsus äh, tervikuna äh, mis on Iraagi lahendamata probleemide põhjuseks. Need on veninud juba aastast kaks tuhat kümme, eh, mitte ainult eelmisest valmimisest. see kokkulepe, mis saavutati, mis jäi rakendamata, sunnide meelehärm suureneb ja reaktsioonina eh, läksid nad tänavatele eelmise aasta detsembris, eelmise aasta detsembris, eh, kui arreteeriti äh, sunnide rahandusministri ihukaitsjad, äh, lahvatasid protestid, tänavameeleavaldused, need olid enamjaolt äh, rahumeelsed Anbari, Niniveri ja Jala Bagdadi lääne piirkondades, kus elavad väga paljud sunnid. kuid kõik kardavad nüüd, et kodusõda tuleb tagasi. teine eskaleeruv Äh, olukord on olukord Süürias ja piirkonnas tervikuna, mis raskendab olukorda Iraagis ja võib ette kujutada, et need lahinguväljad hakkavad äh, kokku sulama, kõik tunnevad muret Süüria, Iraagi pärast ja äh, rahvusvahelistes ringkondades ei räägita enam enamasti Iraagist, kõik tunnevad muret Süüriast, kuid need lahinguväljad on üsna lähedased ja muidugi äh, Süüria mõjutab ka sunnide olukorda Iraagis. on esitatud teatud tingimusi ja nõudmisi, ÜRO ei esita poliitilisi äh, nõudmisi, kas moodustada eraldi piirkond või mitte, selleks on vaja põhiseaduslikku menetlust, et lahendada selliseid poliitilisi nõudmisi meeleavaldajad nõudmised, mille tulemusel on puhkenud vägivald, äh, puudutavad Iraagi poliitilist äh, ülesehitust, väga paljud ütlevad, et äh, on vaja toetada riigi ühtsust, teised aga seda, et tuleb lõhestada, eraldada, räägitakse inimõigusest, maati partei liikmete nii-öelda puhastustulest, need on nõudmised, mis on esitatud valitsusele ja mis tuleks esita-, eh, mida, millesse tuleks suhtuda tõsiselt. kuid parteid ei suhtle üksteisega, nad ei istu ühise läbirääkimiste laua taga, puudub dialoog, puudub ka dialoogi agenda ja sel põhjusel on see riik jõudnud olukorda, milline praegu on. mida ÜRO teeb ja mida saaksid rahvusvahelised ringkonnad teha? eelmise aasta jaanuarist alates kui olukord muutus halvemaks, kui leidsid alus, äh, leidsid alles meeleavaldused ja Hadidža vahejuhtum äh, ja nelikümmend kaks, nelikümmend kolm inimest sai surma selle meeleavalduse ajal ja äh, see mõjutas oluliselt ka meeleavaldajate valitsuste vahe, valitsuse vahelisi suhteid ja meie hoiame distantsi mõlemal poolel, nii valitsuse poolel, kelle, kellega meil on suhted, kui ka meeleavaldajatega. ei mm, ei, ei võta um, seisukohta nende poliitiliste nõudmistest, vaid keskendume Ramadist. me oleme ainukesed rahvusvahelise organisatsiooni esindajad, kes käivad Samaras, Tigridis äh,, kõikides teistes piirkondades, kus meeleavaldused toimunud, kui ka rohkem Ammaani, Dubaisse, Londonisse, kus sunni vastupanuvõitlejad elavad ja saadavad oma juhiseid. selleks, et need kokku viia, äh, et äh, käivitada rahumeelse dialoogi protsess. nagu ma ütlesin, me ei toeta ühte või teist osapoolt ja selleks, et säilitada võrdne distants mõlemale osapoolele, Äh, oleme kehtestanud viis põhimõtet. Need on põhimõtted, millega on nõus nii valitsus ka enamik meeleavaldajast, mitte kõik. esiteks tuleb säilitada selle riigi terviklikkus ja ühtsus. Need, kes tahavad äh, lõhestada riigi piirkondadeks ja esitada selliseid poliitilisi nõudmisi, on midagi, mille vastu meie oleksime. me soovime säilitada Iraagi terviklikkuse. teiseks põhimõtteks on vägivallast loobumine, kõik kardavad, et kaldutakse tagasi vägivalda äh,, tsiviilkodanike surmadeni, seega mittevägivaldne poliitika. kolmandaks, mittesektoria- äh,, sektipõhine lähenemine. mure on selles, et äh, keelekasutuses üha rohkem rõhutatakse nii-öelda usutunnistuse põhist konflikti ja see on küsimus, mille kallal peaksid mõlemad osapooled töötama, nii usujuhid kui ka meeleavaldajad, eh, kes kasutavad sellist retoorikat. see riik ei tohiks tagasi langeda sunni-šiia konflikti, mis neil varem oli, vältimaks sellist vastuseisu. neljas põhimõte, mida me propageerime, on et kõik arutelud peaksid toimuma põhiseaduse alusel, see on selle riigi ülim seadus, see on ainuke seadus, mis sellel rahval on, põhiseadus. seega, kui meie suhtleme sunni meeleavaldajatega, seejärel kui toimusid need vägivaldsed sündmused, siis nemad ütlesid ei põhiseadusele, ei peaministrile meie soovime, et selline ei-poliitika muutuks jah-poliitikaks, äh, põhiseadust pooldavaks. põhiseadus ei ole täiuslik, kuna seda ei ole veel ellu viidud. Iraak näiteks on föderaalriik. kuid Iraagis ei suhtuta föderalismi tõsiselt, kuna puudub eelnev praktika. kuid selle tagajärjeks ei saa olla, et taganetakse põhiseadusest Äh, rahumeelse tuleviku nimel tuleks siiski tegutseda põhiseaduse järgi ja föderalism tähendab võimu jagamist. see tähendab ka provintsidele võimu andmist, kuid seda ei ole tehtud. föderatsiooni nõukogu puudub, puudub teine koda ja föderaalriik ei saa olla ilma teise kojata, äh, teises kojas on tegelikult provintsidel sõnaõigus ka seadusloomes ja kõige olulisem on muidugi finantsvõimu jagamine. Iraak on rikas, äh, ta on rikas ajaloost, noorsust ja loodusvaradest. Iraak on jõukas riik, kuid need ressursid ja rahalised vahendid ei ole õiglaselt jagatud ja võrdselt jagatud seega tuleb vastu võtta ka äh, tulu jaotamise seadus e, põhiseaduse alusel ja praeguses kriisiolukorras on oluline seda nõuda mõlemalt osapoolelt, nii valitsuselt kui ka sunnidelt. Äh, tendents boikoteerida parlamenti äh, äh,, lahkuda parlamendi istungitelt äh,, tendents lahkuda valitsuse istungitelt on midagi sellist, mis nõrgendab demokraatlikke institutsioone ja ei tugevda neid. igaüks võib öelda, et esimees, äh, kas te võiksite, kuidas see seotub äh, Camp Ashrafi ja äh, Camp Liberty'ga? härra Kobler, ma tulen selle teema juurde tagasi põhimurre on, et riik on jõudnud teelahkmele ja on tekkinud oht, et puhkeb taas vägivald ja ma tulen Camp Ashrafi teema juurde hiljem tagasi. ja selles osas ma äh, palun ka teie abi, et tuua Iraak tagasi selles piirlikus kontekstis rahvusvahelise kogukonna tähelepanu alla. see oleks minu sõnum teile. ma paljudega teist kohtusin juba eile kuid see on minu sõnum ka Euroopa Parlamendile tervikuna kahekümne teisel aprillil võttis ülemkogu vastu oma järeldused, milles avaldas muret olukorra halvenemise pärast Iraagis. järgmine probleem, äh, Kurdi-Araabia konflikt, mis on samuti veel lahendamata, see patiseid, mis on tekkinud äh, sisepiiride küsimuses, sest araablaste, kurdide piirkondade vahel pole kindlat piiri. hetkel on olukord suhteliselt vaikne, kuid kogu siseriiklik olukord äh, on praegu mõjutatud sunnide Bagdaadi konfliktist, kuid me ei tohi seda unustada. ja positiivses mõttes, enne kui ma räägin Camp Ashrafist, tahan öelda, et piirkonnas on ka mõningaid julgustavaid arenguid, näiteks Iraagi Kuveidi Äh, suhted, äh, riik tahab sellest äh, seitsmenda peatüki alusel vastu võetud resolutsioonist välja saada, seda leitakse, peetakse liiga koormavaks. see läheb tagasi veel Saddam Husseini aegadesse ja Kuveidi vastase sõdasse. eile Iraagi välisminister sõlmis Kuveidis kahepoolse piirikokkuleppe ja seetõttu on väga hea šanss, et riik hakkab parandama ja on juba parandanud oma suhted Kuveidiga nüüd lühidalt Euroopa Liidu rollist. ja ma juba eelmisel korral, kui ma siin olin, rääkisin sellest. ÜRO on Iraanis suhteliselt üksinda. meil on vaja põhilist liitlast. ja selleks võib olla Euroopa Liit, teie delegatsioon, teie suursaadik Äh, et näidata meiega nii-öelda poliitilist kohalolekut ja tugevat profiili. me tean, et see koostööleping, mis teil on, on oluline, sellel on oluline ka keskenduda, kuid üha rohkem mulle tundub, et on hädavajalik, et äh, Euroopa Liit keskenduks ka oma poliitilisele rollile Iraagis meiega koos, kuna edaspidi muutub olukord veelgi raskemaks minu teine palve on piirkondlik lähenemine, mitte isoleerida Iraaki teistest aladest selles piirkonnas, kui räägitakse Süüriast, aga mitte Iraagist, sest need on ühe mündi kaks poolt. tuleb vaadata seda piirkonda tervikuna, on oluline mitte isoleerida, eraldada ühte riiki teisest, ma tean, et seda on raske teha, see on ka raske ka ÜRO-s, kuid on vaja kasutada piirkondlikku lähenemist Iraanil, Iraagile, Iraanile, Liibanonile, selleks, et leevendada praegu aset leidvate sündmuste negatiivseid tagajärgi. rääkides nüüd Camp Ashrafist, kuna ma tean, et äh, see pakub huvi teie, teile paljudele Äh, praegusel hetkel oleme suhteliselt äh, patiseisus, meil on neli probleemi sellega seoses. Äh, Camp Libertis on kolm tuhat ükssada inimest, mis on lennujaama lähedal ja need toodi Camp Ashrafist sinna üle ja sada on jäänud veel Camp Ashrafi. olukord muutub üha keerulisemaks mujahediiniga, kuna puudub koostöö väga paljude organisatsioonide vahel, äh, puudub koostöö meie abimissiooniga äh, ja nende organisatsioonidel on raskusi meie äh, abimissiooniga kontakteeruda, samuti on neil raskusi ÜRO põgenike ülemkomissari esindajatega ja ähm, meil on õnnestunud kolmsada inimest Albaaniasse ümber asustada eh, Äh, osa Saksamaale ja äh, tehakse väga palju tööd selle nimel, Camp Liberties äh, peetakse vestlusi, aga need põgenikelaagri inimesed lihtsalt ei tule nende vestlustele. teinekord lausa mitte keegi ei tule. seega puudub koostöö meiega, ÜRO põgenike ülemkomissari esindajaga Äh, selle laagri juhtkonnaga. ja suurem probleem on tekkinud järelevalvega. Euroopa Liit on eraldanud kaksteist miljonit ja samal ajal on üle saja esindaja mujadest, äh, teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest, kes töötavad seal äh, USA finantseerib seda, Euroopa Liit rahastab seda. seega koostöö puudumine oli esimene probleem. teiseks, Camp Ashrafist äh, pagulaste väljasaatmine, mida valitsus teatas, siiani on jäänud veel sada inimest sellesse laagrisse. Äh, kuna seal on veel vara, mis vajab valvamist me oleme eelmise aasta novembrist teinud väga palju selle nimel, et äh, üles kutsuda MAK ja Perese juhtkonda nimetama kolme Iraagi juristi selle varaprobleemi lahendamiseks. see ei ole minu arvamus. Iraagi valitsus peab äh, MAK-d äh, terroriorganisatsiooniks ja Iraagi valitsus peab äh, Camp Ashrafi ja Libertys elavaid isikuid ebaseaduslikus riigis viibivateks. see valitsus otsustas nüüd veel sada äh, laagri elanikku ka Camp Ashrafist välja saata, me üritasime seda vältida ja ütlesime valitsusele otseselt, et nad ei kasutaks vägivaldset lähenemist, sest muudaks selle probleemi lahendamise veelgi raskemaks, kuid järgmiste päevade jooksul on oodata kohtuotsust, välja tõsta need viimased sada inimest, kuna see konflikt on juba pikale levinud ja samuti otsus ametisse määrata komisjon, kes viib läbi varade inventari ja määrab neile väärtuse ja äh, Ashrafi esindajad võivad ka omapoolsed advokaadid sellesse komisjoni saada. me oleme püüdnud panna Iraagi valitsusele südamele, et nad ei kasutaks vägivaldseid meetmeid äh, Camp Ashrafis, kuid valitsus ütleb, see ei ole minu arvamus, valitsus ütleb, et ar arvestades seda, et nende arvates on, on riigis ebaseaduslikult veebivad välismaalased, mida teeksid eurooplased ise sellises olukorras. kas meil pole õigust neid välja saata? meie jaoks on tegemist humanitaarülesandega, meie ei sekku nende juriidilistesse ja varalistesse probleemidesse, meie soovime selle probleemi lahu, rahumeelset lahendust humanitaaralustel. kolmas probleem, mis on meie jaoks üha raskemaks muutunud, Camp Liberty juhtimissüsteem. see on väga raske probleem. Äh, Liberty asukad on jagatud kuude osas, äh, puudub liikumisvabadus ja meie äh, vaatlejad on seal iga päev kohal ja me oleme saanud rohkem kui kolmsada seireraporteid alates sellest, kui meie operatsioon algas. meil on väga hea ülevaade selle kohta, milline on Camp Libertys käsuahel ja juhtimissüsteem ja sellega on meil suuri probleeme, kuna puudub liikumisvabadus ja meie ei ole sellega nõus. Äh, Liberty asukad on sunnitud viibima ainult neile eraldatud sektsioonides ja neile lasta vabalt liikuda. teiseks, piiratud juurdepääs tervishoiuteenustele, seal on küll Iraagi haigla, kuid mitte kõik eh, Liberty asukad ei tea, et seal on iraaklaste haigla, vaid oluline, et neile tagataks vaba juurdepääs haiglale ja ei takistataks selles. seal on väga palju inimesi, kes on väga haiged äh,, äh, kellel on närvikahjustused ja on oluline, et nad saaksid hea ravi, kui nad seda soovivad. kolmandaks äh,, vaba informatsiooni levik äh, Äh, Ashrafi ja Liberty laagrite asulikel ei ole äh, telefone, neil on üks äh, MAK telekanal, ei ole internetti, ei ole mobiiltelefone, ei ole vaba televisiooni ja kahekümne esimesel sajandil ei ole Iraagi valitsusel küll probleeme, kuid minu arvates igal üksikul kolme tuhande ühesajast elanikest sellest laagrist peaks olema äh, juurdepääs internetile ja telefoniühendusele. meil on olnud raskusi ka äh, erakohtumiste korraldamisel nende asukatega ja mulle Pariisi konverentsil öeldi, et, et jaa, loomulikult meie vaatlejatele tagatakse vaba juurdepääs ja eraviisilised vestlusvõimalused selle laagri elanikega, kuid see on muutunud üha raskemaks, kuna takistuseks on järelevalvesüsteem. alles eile oli selline vahejuhtum, kui järelevalvaja katkestas kohtumise kuna üks selle laagri elanikest soovis äh, öelda midagi sellist, mis nende arvates ei olnud äh, sobiv. ja seda arvestades on väga raske saada juurdepääsu selle laagri elanikega ja see vabadus on piiratud sest meie soov kohtuda nendega ei jõua nende inimesteni ja see on humanitaarnõue, et kõikidel oleks juurdepääs meie äh, vaatlejatele, igalühel peaks olema vabadus otsustada, kas lahkuda sellest laagrist või mitte. ja lõpetuseks. väga sageli räägitakse sellest, et äh, Camp Liberty elanikud tahavad tagasi minna Camp Ashrafi, mina toetan seda ma olen sellel teemal korduvalt valitsusega rääkinud, kuid valitsus ütleb, see on nende jaoks punane joon. Äh, me elame tegelikus maailmas äh, ja seetõttu neil inimestel ei ole võimalik tagasi minna Camp Ashrafi, kuna valitsus seda ei luba ja ainuke väljapääs Camp Libertist on minna kolmandasse riikidesse, Saksamaale või Albaaniasse või mujale ja seetõttu ma kutsun teid kõiki üles äh, rääkima sellest valitsusega ja ütlema, et äh, teie koduriigi valitsus võtaks need vaesed inimesed vastu. Äh, ümberasustamine on ainuke võimalus nende inimeste jaoks lahkuda sellest laagrist ja ma kutsun üles ka meie vaatlejaid äh, soovitama nendel kohtuda ÜRO pagulaste ülemkomissari esindajatega nagu ma ütlesin, eile ei tulnud kohtumisele ühtegi inimest, neliteist inimest lahkus Albaaniasse. ja tegelikult peaks olnud Camp Liberty asukatel vabadus lahkuda seal. üheksandal veebruaril äh, toimus terroristlik rünnak, üheksa inimest said surma ja Iraagi valitsusel lasub äh, vastutus Camp Liberty ja Camp Ashrati elanike äh, turvalisuse tagamisel, nad ei ole seda teinud, meie toetame äh, seda, et Liberty elanikud äh, saaksid kõik võimalused kaitsta ennast ja üheksanda veebruari sündmused ei tohiks enam korduda. ja viimane probleem, kui lubate, puudutab seda, mm, mida tegelikult räägivad Liberty ja Ashrafi laagri elanikud Äh, tagasiminek Ashrafi, nagu ma juba selgitasin, ei ole Iraagi valitsuse poolt lubatud ja teiseks probleemiks on vaja vahet teha meie UNAMI ja äh, ÜRO pagulaste, äh, pagulaste ülemvoliniku vahel. seda ei ole võimalik teha, sest neil on vastastikku koostöömemorandum ja me ei saa seda ülesannet ÜRO pagulaste ülemkomissarile üle anda. meil on arusaam äh, äh, mõlema organisatsiooni vahel, et see on meie ühine ülesanne ja ühine kohustus. suur tänu teile teie tähelepanu eest. aitäh. härra Stevenson saab järgmisena sõna. tegemist on Iraagi delegatsiooni juhiga. aitäh, esimees, selle eest, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. mind huvitas äh, eriti härra Koobleri sõnavõtu algus, kus ta hindas äh, Iraagi halvenevat olukorda ta mainis äh, seitsesadat surmajuhtumit, mis leidsid aset möödunud kuul seda, et äh, usurühmituste vaheline vägivald on kasvanud ja minu arvates äh, olukord liigub kodusõja suunas. kui just kiiresti midagi ette ei võeta selleks, et äh, tagada siis selline valitsus, kes ei lähtu usulistest kaalutlustest Iraagi valitsust on kritiseeritud äh, selle eest, et äh, hukkamiste arv riigis oluliselt kasvanud. Äh, tegu on juba lausa nagu loomade tapale ajamisega. härra Kobler, teie olite kohapeal, kas teie mitte ei öelnud ka midagi taolist? Te täna kõnelesite, et te peate olema ettevaatlik ja arvestama mõlema osapoolega, nii nendega, kes tänavatel meelt avaldavad, äh, kõigil äh, Iraagi suure, kõigi Iraagi suuremate linnade tänavatel tulevad inimesed välja siis reedeti ja protesteerivad valitsuse tegevuse vastu, aga te ütlesite ka seda, et te ei saa alati olla ainult nende poolel, sest te tegutse-, töötate ka koos valitsusega, te peate ka neist üritama aru saama, aru saada. ma olen Äh, tihtipeale näinud, et tihtipeale need protestijad äh, protesteerivad teie vastu, teie seisukohtade vastu, teid süüdistatakse valitsusega koostöö tegemises. aga äh, keskenduksin teie sõnavõtu viimasele osale, Camp Ashrafile ja Camp Libertile. Te rääkisite meile väga pikalt sellest, et kui, et te aitasite kaasa kolmesaja tuhande inimese vabatahtlikule ümberasumisele. Te kirjutasite alla ka vastastikuse mõistmise memorandumile ühepoolselt, ilma et selleks oleks olnud Camp Ashrafi elanike nõusolekut. härra Kobler, ma tahaksin teile öelda, et te tulite siia meie ette ja tõite kaasa ka fotosid kus on, millel on näha, et mina ja ka meie, meie koja teised väljapaistvad liikmed, sealhulgas ka üks meie asepresidentidest, äh, on Camp Liberties ja te kinnitasite meile, et tegemist on äh, väga kõrge elukvaliteediga seal, et et äh, inimeste turvalisus on tagatud, et tegemist on tõesti humanitaarsete tingimustega, mis seal laagris valitsevad ja nõnda edasi üks teie äh, alluvuses töötavatest ametnikest, aga äh, mõni aeg pärast seda astus tagasi ning äh, vande all andes siis tunnistusi USA kongressi ees möödunud aasta septembris, ütles ta, et teie tegelikult töötlesite neid fotosid ma ei usu, et te tõite siia parlamenti siis tõesti sellised äh, pildid, mida oli kohendatud selleks, lihtsalt selleks, et tõestada, et elutingimused nendes laagrites on väga head. Te üritasite meid petta. kui te ütlesite, et veebruaris toimus rünnak, mille tulemusena kaheksa inimest surid, pärast seda, kui teie ise olete, kinnitasite, et Camp Libertis on inimeste turvalisus tagatud, siis miks äh, kolm kuud hiljem ometigi ei ole nendele inimestele tagatud seal kuulikindaid veste? miks te ütlete, et te olete küll valitsuse tähelepanu sellele juhtinud, aga miks te olete jätnud need inimesed kaitseta? ma lõpetan oma sõnavõtu sellega, aga ma kuulen lihtsalt teie poolt, et Ashrafi elanikud ei taha teiega koostööd teha Äh, mul on siin äh, nelisada nelikümmend nime inimestest, kes vastupidist väidavad. Äh, härra Brock ütleb, et meil on ainult pool tundi ja sõnavõtjaid on väga palju, nii et, et palun tehke lühidalt. ja nüüd saab sõna proua Lohpiiler pooleteiseks minutiks. aitäh, esimees. aitäh, et andsite mulle nii kiiresti võimaluse sõna võtta mina olen inimõiguste komisjonis, seega ma kõnelen äh, ühest probleemist, mida teie mainisite, piinamised ja vägivald vanglates, äh, paljud surmajuhtumid, äh, samas meie komisjonis toimus ka sõlt-, sõltumatu kuulamine sellel teemal. Öelge palun, mida te saate teha selleks, et selliseid probleeme ära hoida? Te ütlesite, et me ei peaks vaatama Iraaki äh, eraldatuna muust maailmast, väga paljud äh, Iraagi pagulased, kes olid näiteks Süürias, tulevad tagasi ja vastupidi, kuidas on olukord nende pagulastega? me kõnelesime Camp Ashrafist äh, üsna pikalt siis, kui te möödunud korral siin olite. me kutsusime üles inimesi sealt ära viima, kuna tingimused ei olnud turvalised ja mind üllatab, et te ütlete, et keegi ei olnud valmis teiega koostööd tegema. minu valitsus oli näiteks valmis äh, osasid inimesi vastu võtma, aga kõike ei ole väga kerge korraldada. Teie ütlete, et valmisolek äh, koostööd teha puudus. Äh, aga tihtipeale me ei ole nendest programmidest üldse midagi kuulnudki. niisiis ma tahaksin küsida, et kas ÜRO delegatsiooni koha peal toetatakse, et koostöö oleks üleüldse parem? härra Lambsdorff, mina tahaksin kõigepealt öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et meil toimub selline laiapõhjaline arutelu Iraagi teemal me räägime nendest probleemidest, mis Iraagil on ÜRO rollist ning te kutsusite Euroopa Liitu üles ka suuremat rolli mängima. ma arvan, et meil on tõesti asju, mille üle tasub mõelda. täna hommikul arutasime me seda, kuidas äh, välisministrite nõukogu äh, ei suutnud Süüria suunal midagi mõistlikku otsustada ja kuuldes siin teie üleskutset, äh, on üha selgem, et me peaksime oma välispoliitikas tõesti korra jal, ma, jalule seadma aga no, äh, toetaksin proua Lohpillerit ja tahaksin küsida, et mida te konkreetselt seal kohapeal näete, äh, kas teil on olemas poliitiline toetus, äh, vastake meile palun ausalt ja avameelselt. teine asi, mida tahaksin küsida, on see, et ma, ma ei taha küll uskuda seda laimu, mida teie aadressil siin kuulsime just kindlasti me võime arutada, kas äh, need, need organisatsiooni sisestruktuurid, mida te esindate, on äh, head, kas neid saab pidada vabadeks ja demokraatlikeks ja nõnda edasi. Äh, muidugi need inimesed, kes teid kritiseerivad, saavad seda teha, aga palun ärge hakake siiski inimest niimoodi alusetult mustama minu arvates on see täiesti naeruväärne ja häbiväärne, et meie komisjon niimoodi käitub kolmandaks tahaksin öelda, et äh, kogu probleemi regionaalne aspekt on väga oluline. Te ütlesite, et me tavaliselt arutame Süüriat ja me arutame Montenegrot. Äh, äh, niimoodi me piirdume lihtsalt riikidega eraldi ja unustame ära võib-olla laiema tausta, kultuurilise, regionaalse tausta Äh, tahaksin küsida, mida Euroopa Liit saaks teha selleks, et äh, meil tõesti kujuneks välja selline regionaalne lähenemine, arvestades seda, kui keeruline Süürias näiteks olukord praegu on. härra Kukan, aitäh! Äh, mina olen nüüd ajutiselt juhatamas ja annan sõna proua Koomesele aitäh, härra Koobler, et te täna siia tulite palun kõnelge meile natukene rohkem sellest, kuidas äh, Süüria konflikt äh, teie arvates mõjustab Iraagi olukorda ja kas teie arvates äh, sellel konfliktil on otsene mõju ka sellele suuremale usulisele vägivallale, mille tunnistajaks te olete olnud? ning mil määral Iraagis inimesed selles protsessis osalevad valitsuse liikmetel on erinev etniline taust. kas see kuidagi mõjutab nende käitumist? ma tahaksin ka, et te räägiksite konkreetsemalt, äh, kui te leiate, et äh, ÜRO esindaja poliitiline profiil peaks olema kõrgem. ma äh, austan proua Hevaskovat väga ma arvan, et tal on väga õige profiil, äh, õige profiil, äh, poliitiline profiil. ja see on väga vajalik, et äh, Iraagi erinevad osapooled saaksid oma lahkarvamusi ületada. Euroopat huvitab ühtne ja demokraatlik Iraak, millised on need piirangud, millega te peate arvestama? ma olen olnud varem Iraagi äh, raportöör ja äh, näiteks oma kahe tuhande kaheksanda aasta raportis ma ütlesin ka, et äh, Iraak Iraagi julgeoleku eest tollal vastutasid teised ja see takistas Iraagi tegutsemist. kas praegu on ka mingeid selliseid probleeme? ja lõpetuseks veel üks küsimus. härra esimees, tahaksin läbi teie paluda, et proua Ashton tuleks siia. ja, ja ma räägin siin kaheteistkümnest miljonist eurost Euroopa maksumaksjate rahast, mis on kulutatud praegu nii-öelda humanitaaroperatsioonide toetuseks. Nendel humanitaaroperatsioonidel loomulikult on ka poliitiline mõju et inimesed Camp Ashrafist koliksid turvalistesse tingimustesse, hiljem selgub, et nad ei saa eh, hoolitseda selle eest, et nad ei saaks tagasi pöörduda, aga näib, et eh, eh, riigi juhtkond tegelikult takistab selle plaani elluviimist, vähemalt selline mulje mulle härra Kobleri jutust jäi. nii et, et ma tahaksin, et keegi vastutaks ning proua Ashton peaks tulema siia Äh, ta kindlasti saab infot ka ju ÜRO-lt ning äh, Euroopa Liidu delegatsioonilt, tahaksin teada, mis siis tegelikult toimub. ning iseäranis äh, tahaksin rõhutada, et on täiesti lubamatu, et Camp Ashrafi elanikud ei saa vabalt kõnelda ÜRO inimõiguste ja organisatsioonide esindajatega. ning ma tahaksin öelda ka seda, et mina ei toeta äh, Äh, üldse sellist äh, käitumist, äh, mille mõned siin parlamendis on võtnud. Nad kasutavad Iraagi delegatsiooni selleks, et heita varju sellistele inimestele nagu näiteks teie ning üritavad siis, nagu ma ütlesin, teid ja teisi ÜRO esindajaid mustata, aitäh! aitäh, järgmisena härra Kukan, see tähendab mina ise Eh, tahtsin esitada mõned küsimused, aga eh, aga ma seda ei tee, sest et mulle need küsimused on üsna sarnased nendega, mida esitas härra Stevenson. mul on üks väga veri, mul on üks väga isiklik tähelepanek. Eh, härra Koobler, te kõnelesite Camp Ashrafi tingimustest ja samuti tingimustest Camp Libertys. palun parandage mind, kui ma olen asjast valesti aru saanud mina jagan eh, teie muret nende eh, inimeste kehvade elutingimuste pärast, neil ei ole neid no, eh, igapäevaseid asju, mis, mida meie kõik saame kasutada. aga mulle jäi, mulle tundus, et te, te oleksite justkui objektiivne vaatleja, aga mulle tundub, et teie kohustus, härra suursaadik, on üritada neid inimesi aidata, üritada aidata parandada nende inimeste elutingimusi, kes nendes laagrites elavad. Eh, selline mulje mulle jäi. järgmisena eh, saab eh, sõna härra Landsbergis. aitäh, härra Kobler kas te suur su,, toetate seda mõtet äh, uurida Martin Kopleri ja tema personali tegevust Camp Ashrafi perso-, inimeste vastu. kaheksateist rahvusvahelisel areenil tegelevat poliitikut ja äh, juristi on kutsunud ÜRO, USA presidenti Obamat, samuti ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni astuma samme selles suunas. selline uurimine võiks teie nime äh, paljudes süüdistustes puhtaks pesta. Teid süüdistatakse väärkäitumises, niisiis. kas te olete palunud või palute, et selline uurimine läbi viiakse? või üritate te sellest lihtsalt kõrvale hoida ootate lihtsalt ära oma mandaadi lõppu. tahate lahkuda Bagdadist ilma, et oleksite midagi suurt korda saatnud või oma tegevuse kohta aru andnud igatahes mitmed Iraagi poliitikud on ka teid väga tõsiselt süüdistanud, olles öelnud, et teie tegevus on katastrofaalne. ja veel üks küsimus mis on üldse Iraani võimudel pistmist sellise võõrriigiga nagu Iraak? kas nad kasutavad ära ÜRO saadikut omaenda poliitilistes huvides? Äh, kas nad kasutavad teid ära pagulaste vastu, aitäh! aitäh! ütleb härra Katsin, mina tahaksin rääkida Iraagi territoriaalsest terviklikkusest. me oleme riigid lagunemisele väga lähedal ning selle protsess ei ole sugugi mitte peatunud. Te teatasite, et kurdi parlamendisaadikud on Bagdadisse tagasi pöördunud, aga äh, valitsuskoalitsiooni suhtumine sunni vähemuse suhtes äh, ei ole sugugi ratsionaalne niisiis ma tahaksin, ma hindan tõesti teie äh, lubadust, et te üritate luua paremat õhkkonda tulevikuks, aga kahjuks on poliitiline maastik niivõrd mürgid, mürgine, et me peaksime nüüd keskenduma igasugustele alternatiividele ja stsenaariumitele. niisiis, minu küsimus on väga konkreetne kas te tõesti pakute välja midagi, mis tugevdab demokraatlikke jõuge, jõude? kas me suudame välja töötada vahendid, mis meil võimaldavad suhelda peaminis-, edastada peaminister Malikile, et me teeme, me ei luba sellist käitumist, millele tunnistajaks me siiani oleme olnud mis juhtub ministrite ametisse nimetamisega, ma räägin siin siseministrist ja kaitseministrist Äh, need pos-, ametikohad on pikka aega olnud täitmata. aitäh. härra Terho. aitäh. ka mina räägiksin äh, julgeolekuküsimustest Camp Libertys. Te mainisite äh, terroristide rünnakut, mis paar kuud ase-, tagasi aset leidis. kuidas on võimalik, et kõik pärast kõiki neid kuid ei ole ometigi olukorda parandatud. miks te ei ole äh, nõudnud, et Camp Libertile äh, antakse inimestele kas või enda, enda jaoks kaitsevahendid välja? Äh, miks te ei ole ehitanud sinna näiteks turvamüüre, et inimesed tunneksid ennast turvalisemalt, miks? ka mina tahaksin ühe märkuse teha, ütleb härra Brock tavalised iraaklased on võib-olla suuremas ohus kui keegi teine. seitsesada tuhat äh, iraaklast on äh, aprillikuus surma saanud, need on inimesed, kes ei ole Camp Ashrafis või Camp Libertis ja see on reaalsus ja seda ei maksa ka ära unustada. härra Koobler äh, seisab silmitsi kogu selle äh, probleemistikuga, mitte ainult Camp Liberty olukorraga, vaid olukorraga kogu riigis ja see olukord on katastroofiline ning äh, ÜRO ei vastuta selle eest, vaid teised osapooled. edasi härra De Messmaker, äh, kõneleja ütleb, et kui lubate, jätkab ta öö, oma emakeeles ma tuleksin tagasi Kurdistani olukorra juurde. nagu te teate, kahekümne kaheksandal aprillil toimusid äh, valimised, mis toimusid äh, kaheteistkümnest, kaheteistkümnest valimisjaosringkonnast ning äh, kõige üllatavam oli see, et taolisi valimisi ei toimunud siis Iraagi Kurdistanis, mis on pool autonoomne piirkond Põhja-Iraagis, aga tegemist ei ole siis täiesti iseseisva piirkonnaga see regioon äh, on aga üha rohkem de facto sõltumatu ning lisaks sellele nende toornafta eksporditurg areneb, kas te arvate, et näiteks kaubandus Türgi, kaubavahendus Türgiga seab veelgi rohkem ohtu riigi ühtsuse ning äh, toetaksin ka äh, proua Lohpilleri küsimust, äh, mis puudutab pagulasi ja pagulaste julgeolekut. arvestades üha suurenevat kodusõja ohtu, kuidas on olukord pagulaste julgeolekuga? kuidas äh, teie arvates äh, mõjutab äh, see kõik ka Süüria pagulaste hulk, hulka ja kuidas, milline on mõju naaberriikidele, kui üha rohkem tuleb pagulasi, siis sellised riigid nagu Jordaania näiteks ei suuda enam olukorra üle kontrolli säilitada ja võidakse ka konflikti kiskuda aitäh, ütleb härra Kaaler. vabandan, et ma hiljaks jäin. aga ma igatahes olen osa arutelust siiski kuulnud ja mõned küsimused te võib-olla juba, mõnedele küsimustele te juba võib-olla vastasite, seega ma vabandan. aga ma arvan, et me tõepoolest peale peaksime keskenduma sellele, et inimesed Camp Ashrafist viidakse turvalistesse tingimustesse teistes riikides on riike, kes on valmis nad vastu võtma, võib-olla te juba vastasite sellele küsimusele, aga kui palju nendest äh, inimestest oleks võimalik äh, mujale viima, kui palju riike on lubanud neid vastu võtta? ma arvan, et äh, me peaksime kõik pöörama tähelepanu sellele, et need inimesed saaksid turvalisematesse tingimustesse. siis ei korduks need tragöödiad, mis seal praegu aset leiavad ja näib, et Iraagi juhtkonnal ei ole mingit huvi tagada nende inimeste turvalisust, sellepärast et eh, siis eh, kaotavad nad kontrolli nende inimeste üle, kui nad Camp Ashrafist ära viiakse kuhugi turvalistesse paikadesse. nii et, et igatahes tuleks jätkata tegutsemist selle nimel, et need inimesed leiaksid endale turvalise elukoha Euroopas või mujal. härra Kelam aitäh, minul on väga kerge jätkata, sellepärast et ma toetan kolleeg Kaalerit ja üles, tema üleskutset äh, aga me jagame ka muret olukorra pärast Iraagist ja, ja muret, et kodusõda võib uuesti puhkeda. härra Kobler, näib, et teist on saanud Iraagis selline vastuoluline isik, sest et paljud parlamendisaadikud äh, ka Iraagi parlamendi opositsioonijuht on nõudnud teie tagasiastumist. Neile tundub, et te olete võib-olla liiga lähedal valitsusega valitsusele. Teie ütlesite, et olete püüdnud ennast distantseerida ja ma tean, et see ei ole kerge. aga siin räägitakse Camp Libertyst ja humanitaarprobleemidest jätagem kõrvale kõik poliitilised motiivid. selles laagris on üle kolmesaja tuhande inimese. üle kolme tuhande inimese ning teie ei saa äh, Äh, öelda meile midagi nende julgeoleku kohta. Äh, te ütlete, et te peate arvestama Iraagi valitsuse survega, te olite ainult vahendajaks, aga te ütlesite ka, et nende julgeolek on tagatud, aga pärast üheksanda veebruari rünnakut on selge, et mingit äh, tagatist ei ole, sellised rünnakud võivad uuesti juhtuda. ning ma ütleksin et, et kaheksakümmend protsenti Äh, äh, elanik, äh, elanikest ei taha koostööd teha, minu arvates see on täiesti lubamatu, nii et, et äh, ilma on selge, et liikmesriigid peavad leidma lahenduse, Iraak üksi probleemi lahendada ei saa, aitäh. härra Higins järgmisena. aitäh. ma olen nõus enamusega, enamise asjadega, mis on öeldud. meie oleme siin esitanud küsimusi, teinud ettepanekuid ja ootame vastuseid, aga me ei saa tegelikult mingeid täpseid vastuseid oma küsimustele tavaliselt. Te ütlesite, et äh, kolmsada inimest asus ümber äh, Albaaniasse, see ei ole tõsi, tegelikult oli neid ainult nelikümmend. jah, Saksamaale läks neid sada Äh, olukord tegelikult on muutumas hullemaks ja mitte paremaks hästi-hästi, meie Iirimaal võtsime kuus, me oleme väike riik. Äh, niisiis, probleemid on tõepoolest suured, need probleemid tuleb lahendada. Te ütlesite, et äh, valitsus leiab, et sada inimest, kes on Ashrafis, on terroristid. Äh, ne-, neid ei peeta terroristideks meil ega USA-s ja ometigi te väidate, et need inimesed on terroristid, nad ei ole terroristid siis ütlesite te veel seda, et kohus käsendab nüüd äh, riigist välja saata, jah. tõepoolest, see on väga hea, sest et pärast veebruari sündmusi ei ole mingit garantiid, et inimesi ära ei tapeta. Äh, paljud neist äh, on saanud äh, tõsiselt vigastada ja neile ei tagata mingit arstiabi. nii et, et olukord on lihtsalt haletsusväärne, see on vale. ja neil ei ole võimalik isegi välismaailmaga ühendust võtta nii et, et mida te saaksite ette näidata, teil on väga palju volitusi, teile on antud eriülesanded, lõppkokkuvõttes on asjad ikkagi väga halvasti. jaa kui mina oleksin julgeolekunõukogus, siis ma laseks teid lahti. aitäh, ütleb härra Tšarnetski äh, äh,. härra Kobler äh,, ma tean, et mitte keegi pole täiuslik. kolm aastat tagasi, enne kui inimesed Camp Libertisse koliti, tulite te Euroopa Parlamenti ja andsite kolm lubadust. Te ütlesite, et Camp Liberty tagab samad elustandardid nagu Camp Ashraf. ja et inimesed saadetakse kiiresti edasi kolmandatesse riikidesse ja et see laager on palju turvalisem kui Camp Ashraf. Te näitasite meile pilte sellest suurepärasest paigast Camp Libertist. minu arvates ei ole ükski nendest lubadustest tõeks osutunud. peamine probleem on, et et Ashrafi elanikud ei usalda teid. Te ei ole usaldusväärne vahendaja, vaid eh, eh, te ei ole, eh, pagulased ei usalda Camp Libertis teid Te olete võib-olla su-, rohkem osaks probleemiks kui probleemi lahendusest. kas te ei ole, arva, et oleks aeg tagasi astuda? aitäh! Dankeschön, Elmar. I will be very brief. härra Sarvamaa, mina teen ka väga lühidalt. minu arvates on Äh, imelik, et arutelud keskelduvad tihtipeale ainult ühele inimesele ja see ei tohiks ometigi nii olla, me peaksime rääkima nendest kolmesajast tuhandest inimesest, kes ei saa oma saatuse üle ise otsustada, äh, kes on süütud äh, kas nad siis olid kunagi relvakandjad või ei. aga kuna teie olete ÜRO eriesindaja, pean teilt küsima järgmist. mida ÜRO kavatseb teha selleks, et äh, tagada see äh, turvalisus, härra, härra Terho on endine rahuvalvaja, ta teab, äh, millest ta räägib, neid inimesi pole ju raske kaitsta, anda neile vähemalt kiivretki. ja ÜRO vastutab selle eest, sellepärast et ÜRO Äh, oli üks lepingu osalisi, lepingu osalisi, mille alusel need inimesed ühest laagrist teise viiti. niisiis, ma ei esita teile küsimust kui eraisikule, ma esitan küsimust, küsimuse teile kui rahvusvahelise organisatsiooni esindajale, mida te kavatsete teha, et tagada nende inimeste julgeolek, aitäh. härra Koobler. aitäh, ma alustaksin kõigepealt poliitilistele küsimustele vastamisega. esiteks inimõiguste olukord, hukkamised. Te küsisite, miks ma ei teinud mitte midagi nende hukkamiste jaoks. ma tegin üsna palju, te nimetate, nimetasite Navi Pilat. ma, ma olen üsna veendunud, et te teate ka seda, et kaks päeva enne Navi Pilat andsin ma välja äh, avalduse, milles ma mõistsin hukka kõik hukkamised eh, ning tegin ettepaneku kehtestada moratoorium surmanuhtlusele. Navi Pillai, see on see väga, eh, oli selline väga keeruline, ta ütles kakskümmend üks hukkamist, see käis nii, nagu tapetaks loomi tapamajas. ma küsiksin pigem teie käest, kui palju teie arust on Iraagis toimunud kokkuhukkamisi, pärast seda veel kahtekümmend ühte veel kaks, aga ma arvan, et võib-olla on parem ikkagi teha midagi nii, teha niisuguseid avaldusi, millega päästetaks tegelikult inimeste elusid, mitte suruda valitsust nurka ja inimeste elusid mitte pead, päästa. praegusel hetkel on terve hulk inimesi veel ootamas surmanuhtlusi, praegusel hetkel oleme me hukkamiste vastase poliitikaga äh, Iraagis, see on osa minu mandaadist ning ma üritan teha kõik, mis minu võimuses. nüüd teine asi on piinamiste küsimus. meil on väga selge ja konkreetne inimõiguste poliitika, mis on ka meie päevakavas. ma ütlen seda siin ja ütlen iga telekaamera ees, samuti ütlen seda pere, peaministrile, mida tegin ka eelmisel nädalal. üks piinamisjuht tähendab tegelikult paljusid piinamisjuhtusid. piinamine on nakkav, kui vanglas toimuvad peksmised, siis see peksmine laieneb, neid on väga palju ja ma ei saa tegelikult päris selgelt aru, mis mõttes öeldakse, et ma ei ole inimõiguste rikkumise vastu vahet pidamata, ma nendest räägin, ma räägin piinamiste vastu, ma räägin öö, vanglas toimuvate peksmiste vastu. mul on tegelikult väga tugev inimõiguste alane taust, ma olen sel vallas, selles vallas töötanud, nii et tegelikult asi ei ole selles, et meie oleksime vait ja mitte midagi ei teeks. iga kord, kui toimub piinamine, me suhtleme, suhtume sellesse kui paljude inimesse, inimeste piinamisse, mida te peaksite tegema selleks, et äh, piinamised parandada, seda meie käest küsitakse kogu aeg. asi ei ole siin mitte ainult suurte sõnade tegemises, me peame ka praktikas midagi ära tegema. väga paljud teist siin rääkisid kolmesaja 300 kahesajast inimesest, tegelikult on meil Iraagis üle miljoni eh, seesmiselt ümber paigutatud inimest, meil on üle kohutavates kogustes Süüria pagulasi, Süüriast tuleb pagulasi kogu aeg juurde, nendega tegelemine on samuti meie päevakorras väga kõrgel kohal. loomulikult piiri lähedal on samuti põgenikelaagreid ning neid võivad ohustada eh, mürsukillud, meie inimõiguste alases päevakorras on kõik need asjad kogu aeg sees ning nendele me peamiselt pööramegi rohkem tähelepanu. härra Lambsdorff, nüüd mis puudutab Euroopa Liidu nähtavust, sellele küsimusele ma soovin vastata väga-väga avameelselt, ma hindan väga Euroopa Liidu saadiku tööd, ta on tõesti suurepärane naisterahvas, see on üks teie varasemaid kolleege ning me näeme väga hästi, missugune on tema poliitiline lähenemine. küsimus on lihtsalt ruumis, kas te mõistate? tema seest mõistab väga hästi suhted parlamendiga ja parlamendi suutlikkust tegutseda poliitilisel moel. siin oleme me väga lähedast, lähedaselt koostööd tegemas. väga oluline on see, et tema võtaks Euroopa Liidu saadikud kaasa küll peaministri juurde, igale poole, kus toimuvad olulised äh, kus toimuvad olulised poliitilised diskussioonid ja nii see ka on. oluline on osaleda kõikides poliitilise tähtsusega diskussioonides, mitte ainult äh, surmanuhtlusega seonduvates küsimustes, mis on loomulikult väga tähtis, kuid mitte ainult. oluline on kohtuda peaministriga, parlamendi spiikeriga, äh, sellepärast et kui poliitikutena on poliitikutel kohustus sellest hoolitseda, mitte lasta riigil laguneda. teistest valdkondadest, mis puudutab arengu küsimusi, siis ma võtsin teadmiseks selle, mida Euroopa Liit planeerib. oluline on siiski see, et Euroopa Liit oleks projektides rohkem kohal, eriti mis puudutab just koha peal õigluse tagamist. ainult Euroopa Liit ja ÜRO ühiselt saavad tagada vangide normaalse kohtlemise, nad saavad tagada selle, et vangivalvurid saaksid korralikku väljaõpet, et seetõttu oleksid vangid paremini koheldud. nii et tähendab, tehke niisuguseid asju, Euroopa Liit peaks rohkem tegema niisuguseid asju, et oleks ka rohkem nähtav. Iraagi parlament tegelikult praegusel hetkel ei ole oma nime ära teeninud, seal toimuvad boikotid, osa inimesi jalutab välja, see pole kellegi parlament praegusel hetkel. ja Iraagi parlamendisaadikutel on poliitilises patiseisus täiesti oma põhjus, nii et minu arvates teie kui parlamendisaadikud võiksite tegelikult võtta ühendust Iraagi parlamendisaadikuga, saadikutega ning koostada parlamentidevahelise tegevuskava. siin me oleme silmitsi keerulise küsimusega. iga kord, kui ma seda küsimust puudutan, siis öeldakse, et jah, aga ainukene päevakorrapunkt on äh, Camp Ashraf jaa, ma olen nõus, see on väga ärritav, ma olen nõus sellega, et mingisugust edu ei saavutata, ma saan aru, et te olete selles küsimuses ärritatud, aga see ei ole mitte ainukene probleem. see Camp Ashrafi probleem tegelikult monopoliseerib teie suhted Iraagiga üldse, sellepärast et te millelegi muule enam tähelepanu ei pööra, aga see ei ole ainuke. nii et me võiksime nüüd sellest ühe, ühest küsimusest, Camp Ashrafist pisut kaugemale liikuda, liikuda ja pöörake muudele asjadele ka tähelepanu, mis Iraagis toimub, näiteks inimõigused, korruptsioon, piinamised ja tehke seda koos Iraagi parlamendisaadikutega, sellepärast et äh, vastasel korral on Camp Ashraf võtnud pantvangi kõik teised tähtsad teemad ja nendes küsimustes mitte midagi ei toimu. nüüd Kurdistani ja Türgi küsimus. kui te soovite minu ausat hinnangut, siis äh, Kurdistan on niisuguses olukorras praegusel hetkel, et äh, nende riik ei lagune, e, e, iseseisvusdeklaratsioon niga ei ole lähiajal keegi välja tulemas, kurdi riik jääb alles Iraagi riigi siseselt, nad osalevad poliitilistes diskussioonides ja nii edasi. suhted Türgiga, peab ütlema, on väga head, meie president Barzani suhted Türgiga on suurepärast-. Nende suhted kurdi tööparteiga on arenenud, see on suurepärane, suurepärane areng, sellepärast et on näha, et äh, kurdide, kurdide suhted Bagdadini on paranenud, aga siin on küsimus hoopiski türklaste suhetest Bagdadiga, need on pisut halvemaks muutunud, siinkohal ma pöördun jällegi teie poole, teie oleksite, võtaksite äh, ühendust parlamendisaadikutega ning paneksite neile aru pähe, parlamendisaadikud on praegu praegu valimisi edasi lükkamas ning seda ei saa teha seal lihtsalt sellepärast, et üks partei tunneb, et nad on liiga nõrgad. ma arvan, et meie saaksime pöörduda siin oma legitiimsusega parlamendisaadikute poole ning üritama neid veenda, et ikkagi valimised toimuksid, et ei toi-, et ei tekiks niisugust seisakut, nad tegelikult vajavad teie tuge Süüria mõju Iraagile. ma ütleksin, et äh, väga paljud probleemid on sellised koha peal valmis mõeldud. kujutame ette, et Süürias oleks rahulik, Iraanis oleks rahulik, kõik oleks väga rahulik, aga oleks ikkagi olemas küsimus sisepiiride puudumisest, korruptsioonist, inimõiguste küsimus, majanduspoliitikad avaliku sektori laiali saatmiseks ning selleks, et me ei laseks ja samuti ei lastaks areneda erasektoril, see kõik toimub Süüriast sõltumatult. loomulikult jälgitakse, mis Süürias toimub, aga oluline on parteid kokku tuua nüüd, mis toi, puudutab äh, sunniitide marginaliseerumist, äh, see on väga tähtis küsimus, meie suhtume sellesse küsimusse väga neutraalselt, peame seda väga oluliseks. me, kui tekivad muidugi vägivallaaktid, siis me võtame oma seisukoha, me oleme kellegi poolt, väga oluline on see, et esitatud nõudmisi võetaks tõsiselt. tegelikult kõiki praegusel hetkel hirmutab äh, oht, et me võiksime tagasi pöörduda aastatesse kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, kus toimus äh, kodusõda, seda tegelikult ei taha mitte keegi, seda kõik kardavad. nüüd lühidalt Camp Ashrafist, kõik te teate äh, selle laagri ajalugu, te teate, et kirjutati alla vastastikuse mõistmise me memorandum, sellepärast et selle järel oli väga suur nõudmine laagris oli kolm tuhat kakssada inimest, kes seal elasid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris ning ministrite kabinet otsustas äh, tungida äh, Camp Ashrafi jõuga, seda oli kaks korda juba tehtud ning äh, härra Stevenson, nelikümmend viis inimest suri kahe tuhande üheksandast aastast kuni kahe tuhande kümnenda aastani, te teate väga hästi, et neid inimesi oli nelikümmend viis. meil on tarvis leida sellest olukorrast, olukorrast väljapääs. me ei võta siin mitte mingisuguseid poliitilisi seisukohti, olgu nad terroristid või mitte, meie nendesse ei suhtu kui terroristidesse, siin on tegu eelkõige humanitaarmissiooniga. mul oli proua Matšaviga väga pikk äh, diskussioon, me arutasime seda tundide kaupa. kahekümne kuuendal detsembril äh, üks päev pärast seda, kui kirjutati alla vastastukuse mõistmise äh, memorandum, ma ohverdasin oma jõulud, ei veetnud jõulusid perega, läksin Pariisi, arutasin proua Mirjam Rajaviga seda, seda memorandumit, jah, sellel ei olnud tolleks hetkeks alla kirjutatud ametlikult, aga see plaan oli olemas ja me tahtsime eelkõige päästa Camp Ashravi elanike elu ja kui seda ei oleks tehtud, siis tegu oleks tõesti olnud Äh, massilise tapmisega, sellepärast et mitme Iraagi armeel oli probleeme ning lõppkokkuvõttes sai surma nelikümmend inimest, see on minu ja minu kolleegide humanitaarne missioon. nüüd, äh, mis puudutab minu tagasiastumist, siis pöörduge peasekretäri poole. Äh, härra peasekretär on selles küsimuses ka viimases Iraaki puudutavas raportis oma seisukoha esitanud lõikes seitsekümmend üheksa ning ta ütles, et ta toetab Camp Ashrafi ja Camp Liberty elanike saatmist välismaale. ta ei soovi, et nad läheksid tagasi koju ning samuti on ta seisukohal, et üle maailmas, üle maailma kasutatud lobi, lobitööks kasutatav raha tuleks tegelikult tuleks tegelikult kulutada hoopiski Camp Ashrafi inimeste ümberasutamiseks, niisugusel seisukohal on härra Ban Ki-moon, ÜRO peasekretär. nii et ma arvan, et tema ei ole küll kunagi nõudnud, et ma tagasi astuksin, ma ei tea, kust te selle peale tulete. loomulikult igalühel on oma seisukoht niisugustes küsimustes, aga poliitiline vahendamine niisuguses olukorras, kus ühel pool on Al-Qaeda, äh, teisel pool valitsus, siis mos-, moslemivennad, sufid, salafistid, see on väga keeruline olukord, väga raske on seda teha niimoodi, et kõik rahul oleksid, aga me teeme midagi, mis meie võimuses, me läheme inimesteni püüame jõuda inimesteni, osad inimesed nõuavad minu tagasiastumist, öeldes, et ma teen väga halba tööd. väga hea, see on suurepärane märkus. Äh, Husseini ajal ei saanud Iraagis mitte keegi öelda, et peaminister peab tagasi astuma tänapäeval, on see võimalik, igaüks võib öelda, et mina pean tagasi astuma või peaminister peab tagasi astuma, see on suurepärane, see on lihtsalt vabaduse märk, küll piiratud vabadus, kuid siiski selles riigis on see juba vabadus. nii et põhimõtteliselt kõik niisugused raportid on liialdatud, minu suhted härra Alaviga on suurepärased. Äh, nii et tema ei ole mitte kunagi nõudnud minu tagasiastumist, ma ei tea, kust te seda võtsite, aga selles küsimuses ma ei soovi liiga palju rääkida, soovitan teil vaadata peasekretäri raporti kaheksakümne üheksandat paragrahvi, mis milles pöördutakse ka lobigruppide poole iga igal pool maailmas, et nad kulutaksid oma raha ja oma lobisti oskused nende inimeste ümber asuta, asutamiseks. ja et olla päris konkreetne, siis ma pean ütlema, et ma ei saa aru, et keegi ütleb, et turvalisus ja julgeolek on halb selles riigis ja Camp Ashrafis loomulikult üheksanda veebruari terroriaktid ma mõistan hukka, see oli täiesti suurepärane, suure, kohutav lugu, see ei oleks tohtinud juhtuda. aga samal ajal inimesed ütlevad, me soovime jääda Camp Libertisse. härra Higins, seal on kakssada kümme inimest, kes tegelikult saavad minna Albaaniasse. kakssada kümme Albaaniasse ja sada Saksamaale. see tähendab kokku kolmsada kümme inimest niisiis, kolmsaja, kolmesajale kümnele on tehtud ümberasumise ettepanekud ja ma pöördun teie MK pooldajate poole. Öelge neile, et Iraak on väga ohtlik koht, ma ei soovitaks jääda Camp Libertisse. minge ära Camp Libertist, ei ole võimalik öelda. tõsi, ainult nelikümmend inimest on ümber asustatud, Albaaniasse kuue nädala jooksul. ma olin seal Ameerika delegatsiooniga. väga oluline on, et inimesed koliksid välja nendest laagritest, nii nagu teiegi ütlesite, eriti kui julgeolek on seal halvas olukorras, siis nad peavad ära minema. meie ei garanteeri, meie ei taga kellegi julgeolekut. see on Iraagi valitsuse ülesanne. me varustame inimesi isiklike kaitsevahenditega, kuid seda laagrit peab Iraak ja nemad on vastutavad selle julgeoleku ja turvalisuse eest, nagu härra esimees nimetas, seitsesada inimest on seal surma saanud, see on tegelikult väga ohtlik koht. ma ütlesin teile, et üleeile suri kaheksakümmend, sai surma kaheksakümmend viis inimest. niisugust asja ei saa välistada, seda võib ikka ja jälle juhtuda ning sellepärast mina soovitangi, et nad ümber asuksid sealt ma arvan, et ma vastasin nüüd kõigile, ei. üks küsimus veel, ütleb härra Higins. Äh, väljasaatmine, väljasaatmine. väljasaatmine teeb ka mulle muret, ütleb härra Koobler, aga samas ma pean teile ikkagi ütlema, et mul tegelikult lõpeb siin mõistus otsa. me ei saa teha mitte midagi rohkemat, kui pidada läbirääkimisi. meil on kolme rahv-, kolme juristi nimed, aga me ei saa neid otsekohe ametisse määrata, olid teatavad tingimused esitatud nimelt. esiteks, äh, valitsus ei tohi neid süüdistada ega ol-, tohi olla neid süüdistanud mingisugustes küsimustes, see oli vähemalt üks kirjalikult esitatud nõudmine juba tuhat korda on nõutud, et juristid ametisse määrataks, aga seda ei ole tehtud ja siinkohal jällegi ma pöördun teie poole, palun avaldage neile survet, et meil lubataks ametisse määrata juristid, siiamaani on tegemist patiseisu ja ummikuga, sellepärast et meie emailidele ei vastata, aga me ei saa mitte midagi teha, kui meil luba ei ole tegutseda. nii, see oli nüüd siis välja saat-, muutmise kohta ja nüüd jällegi turvalisuse ja julgeolekule, mida ÜRO teeb selles küsimuses. iga nädal pöördume me Iraagi valitsuse poole ja küsime nende käest äh, turvalisuse osas olukorra parandamist. seal on kolmsada kuuskümmend viis äh, punkrit, me kogu aeg rõhutame julgeolekuvajadust, te mäletate ise ka seda diskussiooni, tegu on vanglaga, ärge unustage. Ah, me peame, pidime eemaldama turvaseinad, nüüd on need jälle tarvis tagasi panna. Need turvaseinad olid olemas, kui ameeriklased olid veel Iraagis. ma ei ole mitte kunagi öelnud, et seal oleks et tegu oleks paradiisiga, see ei ole päris kindlasti mitte paradiis ja mina seal ei sooviks elada mitte üks rahas. oluline on see, et see koht jääks ajutiseks ning inimesed, kes Libertis elavad, asuksid ümber teistesse riikidesse. kui te lubate mul veel rõhutada, väga oluline on inimõiguste olukord seal laagris ning ma soovitaksin, et teie teeksite oma parima, et te et rõhuda sellele, et nendel inimestel on õigus vabale liikumisele, et nad räägiksid meiega, et nad räägiksid äh, pagulaste ülemkomissariga. Euroopa Parlament on minu arvates inimõiguste, inimõigusi ja inimõiguste alaseid väärtusi esindav organisatsioon, ma olen selles täiesti veendunud ning te ei tohiks jätta kahe silma vahele neid probleeme Camp Libertis, kus inimesed elavad mingisugustes väikestes väikestes ruumides, kus esita-, ehitatakse kolmkümmend erad-, eraldi söögituba, et inimesed ei saaks kokku tulla ühte ja samasse sööklasse. inimesed pannakse luku taha, et nad meie, meie järelvaatajatega ei saaks rääkida. kas see on õige inimõiguste poliitika? päris kindlasti mitte. eurooplased teavad, et see ei ole ning minu arvates on samuti oluline, et äh, parlamendisaadikud mitte ei pööraks tähelepanu ainult surmanuhtlustele ja piinamisele Iraagi vanglas, aga et nad hoolitseksid ka selle eest, et niisugune struktuur, nagu seal praegusel hetkel valitseb, et see muudetaks ära, et inimestele antaks võimalus vabalt liikuda, vabalt laagrist lahkuda ja ka meiega suhelda. nägime seal ühte inimest, kes, kes lonkas ning kukkus äh, järel, meie järelvaatajad koht-, kutsusid politsei, siis ta viidi ära, nii et ühesõnaga ol-, olukord on seal väga hull ja mina ei saa aru, kuidas on võimalik, et organisatsioon, mis on pühendanud ennast inimõiguste kaitsele, mis kogu aeg tegeleb inimõigustega, on praegusel hetkel jätnud kahe silma vahele Camp Libertis toimuva. see oleks minu pöördumine teie poole, aitäh. suur tänu, härra Koobler kutsusin ka Jana Hubaškova meie komisjoni istungile, saatsin vastava kirja eile talle, et arutada sündmusi Iraagis ja äh, arendada ka dialoogi parlamendiga. ja kutsusin ka Iraagi parlamendi komisjoni esimeest me kõik oleme teadlikud nendest dramaatilistest sündmustest selles riigis, kui äh, inimestel puuduvad kaitsekiivrid ja isikukaitsevahendid, need tuleks ilmselt jagada kõikidele Iraagi elanikele, sest äh, tavairaaklased on veel suuremas ohus kui laagrielanikud äh,. kui me räägime sellest, et ühe kuuga sai surma seitsesada inimest. me ei peaks vahet tegema, kõik vajavad kaitset, see on väga oluline ja tuleb mõelda sellele, mis on võimalik rahvusvahelised organisatsioonide käed on seotud, nad ei saa eriti palju ära teha, välja arvatud juhul, kui nad sinna oma äh, väed saadavad ja seetõttu on juba kümme aastat see konflikt veninud, ka minu oma kodumaa on sellesse konflikti äh, kaasatud, kuid me peaksime mõtlema, mida saab teha äh, tagajärgede leevendamiseks. me peaksime arutama neid küsimusi ka oma koduriikides tegemist on ju väga ulatusliku humanitaaroperatsiooniga ja tuleb tagada ka vastuvõtukohad meie riikides, minu kodumaale äh, asustati ümber sada, Albaaniasse läheb rohkem inimesi ja äh, seejärel on need inimesed jäetud oma saatuse hooleks. võib-olla on teisi võimalusi, neutraalseid lahendusi kui ma mõtlen selle peale, äh, millised mõõtmed on see probleem võtnud, ma olen kuulnud, et Kähp Ashford on kolmkümmend kaks ruutkilomeetrit suur, kuid äh, neid pagulasi, kes näiteks Ühendkuningriigis Sussexis peetakse kui ebaseaduslikke riigisviibijaid, äh, mis on samuti kolmkümmend ruutkilomeetrit suur laager. Äh, ja mida siis arutada koduriikides? ja Ühendkuningriigi argumendid oleksid kolm korda tugevamad, me peame asjadele õiglase pilguga vaatame, iraaklased ütlevad, et nad ei soovi seda ja ka meie oleme korduvalt väitnud, et me ei soovi ebaseaduslikke äh, immigrante oma riikides kuid samas me peame täitma ka võetud kohustuse, tagama nende inimeste turvalisuse äh, ja seetõttu me peame sellest ka oma pealinnades rääkima, et luua kohad nende inimeste jaoks ja need, äh, kellega püütakse kontakti saavutada äh, Camp Ashrafis ja Camp Liberties, äh, peaksid saama võimaluse ka vestlusteks, et läbi arutada ümberasustamise tingimused. selle asemel, et kritiseerida teisi, peaksime tegema suuremat koostööd omavahel. uskumatu, mida ma täna olen kuulnud. et nendes laagrites puudub juurdepääs internetile, et eh, laagri elanikel ei ole mobiiltelefone, et nad saavad vaadata ainult ühte propagandatelekanalit see on täiesti uskumatu, härra Koobler, ja kui see tõesti vastab tõele, siis eh, ma seisan silmitsi väga suure probleemiga ja püüan tõesti välja selgitada, kas see kõik vastab tõele, mida räägitakse Camp Liberty kohta. püüan äh, välja selgitada, kes selliseid nõudmisi peale surub. minu arvates see on oluline. meil on vaja tagada neutraalne infovoog, et meieni jõuaks tõepärane info, et me saaksime aidata neid inimesi suur tänu teile tehtud töö eest selle kahe aasta jooksul, mil te viibisite Iraagis ja soovin teile edu ka uueks missiooniks, juhuks kui me vahepeal ei kohtu teiega. ja ma loodan, et koostöö jätkub Jana Hobiškovaga ja loodetavasti õnnestub meil leida ka lahendusi ja aidata neid inimesi, kui need inimesed lasevad ennast aidata. suur tänu, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Wir äh, kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da möchte ich zum Ausdruck bringen. Järgmine päevakorrapunkt on kinnine koosolek